La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Lugupeetud kolleegid, me jätkame istungit ja eilse istungi protokoll on teile välja jagatud. kui selle kohta ei ole vastuväiteid ja märkusi, siis